Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, palun võtke istet hm, ning alustagem kohe siis täna hommikuse koosolekuga. tere tulemast ja aitäh, et tulite nii vara hommikul ning me oleme kohe valmis ka hääletama. meil on koorum olemas, nii et me saame hääletusega pihta hakata esimene punkt meie päevakorras on raport, mis puudutab liikmesriikidele lisaabi andmist looduskatastroofide puhul. meil toimus kuueteistkümnendal veebruaril erakorraline koosolek selles küsimuses ja me otsustasime kasutada lihtsustatud menetlust koos äh, Äh, siis äh, muudatusettepanekutega, seda siis vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend lõige kaks. pidasime koordinaatoritega arutelu ja äh, koostasime raporti eelnõu, millega on ette nähtud kaasrahastamismäär kuni sada protsenti selleks, et anda abi looduskatastroofide puhul kuid muudatuseks on see, et mitte rohkem kui viis protsenti kogu Euroopa Regionaalarengu Fondist ähm, mis on siis liikmesriikidele ette nä-, liikmesriigile ette nähtud programmiperioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. protestide esitamise tähtaeg oli reedel, seitsmeteistkümnendal märtsil tööpäeva lõpus ja proteste oleks pidanud esitama siis kümnendik kor-, komisjoni liikmetest. ühtegi protesti sekretäriaadile ega esimehele ei edastatud, seega raport peaks olema kinnitatud. ma teen nüüd ettepaneku et äh, vastavalt äh, kodukorra reeglile kuuskümmend üheksa lõiget C peaksime saama nüüd heakskiidu raportile täiskogul ja see ettepanek, mis on raportis kirjas, selle on komisjon nüüd juba heaks kiitunud ning nüüd on meil läbisrääkimiste äh, meeskond, mille esimeheks olen mina ja sinna kuuluvad veel raportöör ja variraportöörid. kas me võime selle otsuse kinnitada elektroonilisel hääletusel? hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud ning otsus on vastu võetud suure häälte enamusega. aitäh! tegemist oli siis esimese hääletusele mineva raportiga. teiseks algatusraport härra Novakovilt, õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele, rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas. Te teate, mis lugu on selle raporti taga, kas te, härra Novakov, soovite ka veel midagi öelda? ei, nii et aitäh teile. nii et asume kohe hääletama ning alustame muudatusettepanekuga kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu tundub, et tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? jah, kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. aitäh, järgmiseks kolmkümmend üks. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. nelikümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd on pilt selge. nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi eelarvekomisjoni soovitus, putk üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovitus eelarvekomisjonilt, soovitus kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovitus eelarvekomisjonilt number üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. eelarvekomisjoni üheksas soovitus, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. soovitus eelarvekomisjonilt number kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatuse ettepanek sada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus sada viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida? hästi, kontrollime sada viiskümmend seitse, elektrooniline kontroll, hääletus algas. The vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida, hästi. sada seitsekümmend üks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarvekomisjoni soovitus number kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. eelarvekomisjoni soovitus number neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põllumajanduskomisjoni soovitus A, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri B poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Agri C poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri D poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri E poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri F poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri G poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud Agri Hash, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, Agri I. Agri I poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. Agri kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolmteist või kaksteist, küsib esimees Agri kolmteist, kes poolt, neid on nii palju lihtsalt. Agri kolmteist, kes poolt? No it's uh, a little bit more. natukene veel, natukene veel, sest üks on keskel, mis ei lase plokki moodustada. Agri kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri viisteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, Agri kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Agri kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Agri kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame raporti eelnõu üle muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes ja raport on vastu võetud, palju õnne, härra Novakov! Here we go. And we continue now. nii, läheme edasi. järgmine raport, arvamus pigem. arvamuse koostaja on proua Presso Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestuse pikendamine ning kõnealuse fondi Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse tehniline täiustamine. kolleeg Pressot pole kohal, nii et alustame kohe hääletusega ning kõigepealt muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule kaheksakümmend üks. kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu? ei siis hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kaheksakümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei siis kaheksakümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see oli kompromiss. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sa- äh,, neli, vabandust, poolt, vastu, erapooletu, ta vastu võetud. sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada neliteist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek sada kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud järgmiseks muudatusettepanek sada kakskümmend koos, koos suulise muudatusettepanekuga, kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, siis hääletame saja kahekümne kuue üle koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend ük-, sada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, kontrollime, ma pole päris kindel. kolmteist elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kolmteist, hääletus algas. It, it will work now, the vote is open. nüüd on hääletus alanud. hääletus on läbi. vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, siis hääletame muudatusettepaneku kakskümmend üks üle koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks langeb ära põhjendus punkt kuus koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on mil-, kas kellelgi on midagi vastu suulise muudatusele, ettepanekule ei ole, siis poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kompromissettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, siis hääletame viiekümne üheksanda üle koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, ma arvan, et vastu võetud. kontrollime kuuskümmend kuus elektrooniline kontroll, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. vabandan vea pärast. kompromissettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks suuline muudatusettepanek põhjenduspunktile kakskümmend üks, kas kellelgi on midagi suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, siis hääletame põhjenduspunkti üle koos muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. arvamus on vastu võetud aitäh! okei okay.. The next, the next uh, vote. järgmine hääletus puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise hindamist seoses selle vahehindamise ja üheksanda raamprogrammi ettepanekuga härra Van Miltenburg, kas te soovite midagi lisada? ei, aitäh. Läheme siis kohe hääletuse juurde ja alustame kompromissiga üks, kes toetab, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. viiskümmend kolm, elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde, mis on elektrooniline, sellega hääletus alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud ja arvamus on heaks kiidetud. õnnitlused teile, härra Van Miltenburg. nüüd läheme edasi. internetiühenduse kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks Euroopa gigabitti ühiskond ja 5G. raportööriks on härra Liuer kas soovite midagi ütelda, härra Liuer? jah, palun. jah. enamasti annan raportid kolleegidele, aga seekord otsustasin ise teha, sellepärast et see oli tõesti väga äh, vajalik ja inimesed enamasti ikka ütlevad seda, aga see tõesti väga palju teadmisi vajab ja ma tänan selle eest, et koostöö oli hea ja saime nii palju häid kompromisse välja töötada jah, aitäh, esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend viis, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neliteist kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd Läheme lõpphääletuse juurde, mis on elektrooniline, hääletus on alanud. Any question? kas teil on küsimusi? The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja sellega on arvamus heaks kiidetud, õnnitlused teile. And um, Our last vote for today uh.... tänane viimane hääletus. härra Demato äh, arvamus kohalike kogukondade internetiühenduse parandamine. kas te sooviksite midagi lisada, härra Demato? ei, aitäh, sellisel juhul alustame hääletusega kompromiss üks. kes toetab, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagas-, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde, mis on elektrooniline, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja õnnitlused äh, proua Tamatule. Very much. suur aitäh. nüüd siis on hääletused lõppenud. hästi, suur aitäh teile, hea töö. meie järgmiseks punktiks komisjonis. palun, kas te võiksite olla vaikselt? If anybody is leaving the room. kui te siit lahkute, siis palun tehke seda vaikselt, kui vähegi võimalik. ei, tundub, et ei ole. okei okay,, we continue now. hästi, jätkame siis. ja vaatleme proua Westfali raporti eelnõud, mille pealkiri on väga huvitav. EL-i ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. eelmise aasta lõpus me otsustasime loobuda algatuse otsustasime koostada raporti sellel teemal Äh, ja nimetasime raportööriks proua Westfali. siin on ära toodud Euroopa Parlamendi seisukohad ühtekuuluvuspoliitika kaasajastamise kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend meil toimus äh, töörühm põhielementide kohta äh, poliitikaosakonnas B jaanuaris plaanime hääletada maikuus siin komisjonis erakorralisel koosolekul ja teen ettepaneku, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks, oleks kolmekümnes märts, kolmekümnes märts äh, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nüüd annan sõna proua Vestfalile, kes tutvustab oma raporti äh, projekti. <clears throat> aitäh, proua esimees ja tere hommikust kõigile, isegi kui hääletus on läbi, on meil siiski veel töörõhke päev ees. härra proua esimees, tegemist ei ole mitte ainult huvitava pealkirjaga, vaid väga huvitava tööga, mis meil tuleb järgmistel nädalatel ära teha. regionaalpoliitika tuleviku üle on hakatud juba arutama ja ma ei räägi siin mitte ainult sellest küsimusest, et millised reformid võiksid olla mõistlikud või milliseid muudatusi meil on vaja. eile oli meie ees Jürgi Katainen, komisjoni asepresident ja ka temale ütlesin ma, et meil tuleb rääkida sellest, mille me siin tegelikult räägime. küsimus on nimelt selles, kas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat üldse meil on Euroopa regionaalpoliitika. sest kui vaadata äh, volinik, kui vaadata komisjoni presidendi Junckeri valget raamatut ja seda, mis on stsenaariumis number neli kirjas, siis tekivad minul küll kõhklused selles osas, kas see on veel olemas. ja kui lugeda veel volinik Jourova intervjuud, siis tekivad mul väga suured kahtlused Euroopa regionaalpoliitiku tuleviku osas, sest volinik Jourova ütleb täiesti selgelt, et tema ei tea, kui palju raha tulevikus on äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud. ehk ta ütleb seal ka, et kui seal üldse mingi poliitika veel on. nii et kallid kolleegid, ma arvan, me peame tõesti olema väga ettevaatlikud, et ühtekuuluvuspoliitikat ei kaotataks ära. see suurepärane Euroopa solidaarsuse meede äh, ainulaadne meede tagamaks majanduskasvu ja töökohtade loomist, meede, mis tõesti teeb inimestele kodus Euroopa käegakatsutavaks, seda ei tohi ära lõhkuda. oma raporti eelnõus toon sellega väga selgelt ähm, ja mitmes tahus välja meil on vaja tugevat ja kaasaegset äh, ühtekuuluvuspoliitikat, aga see tähendab seda, et äh, osad äh, reeglid peaksid jääma nii, nagu nad on, teisi tuleks muuta. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, mis võiks jääda nii, nagu on. ma arvan, et korralik rahastamine on ülitähtis. regionaalpoliitika saab ainult siis rohkemate ülesannetega hakkama, kui on äh, kasutada rohkem raha, mitte vähem. peale selle ma leian ka, et äh, regionaalpoliitika üleüldine äh, ülesehitus on mõistlik ja see peaks jääma nii, nagu ta on. see tähendab seda, ja minu jaoks on see ka väga tähtis, et ka edaspidi toetatakse Euroopas kõiki piirkondi muidugi tuleb meil keskenduda vähem arenenud piirkondadele, kuid tuleb ka üleminekupiirkondi toetada ja rohkem arenenud piirkondi. Nendel piirkondadel on samuti vaja toetusvahendeid, sest äh, see on ennast ära tasunud. ka temaatiline keskendumine on minu arvates hea ja mõistlik see, et me loobume siin raha laiali pillutamise meetmest, on tõesti väga hea ja suur samm. tuleb toetada tõesti neid projekte, mis on innovaatilised, mis toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist ning aitavad kaitsta keskkonda. kallid kolleegid, mida tuleks siis parandada? ma leian, et siin on kolm punkti, mida võiks välja tuua. esiteks, ja see ei üllata teid, lihtsustamine me räägime ju sellest ikka ja jälle. selle küsimusega oleme me nüüdseks tegelenud juba pikka aega. ikka ja jälle kuuleme me kaebusi selle kohta, et bürokraatiat on liiga palju. me peame administratiivset koormust ilmselgelt vähendama. ja minu jaoks on siin eriti tähtis see, et me sellest nõiaringist välja tuleksime. taotlejad teevad vigu siis tehakse uued reeglid selleks, et neid vigu vältida. uued reeglid aga toovad tavaliselt endaga kaasa ebakindluse ja see ebakindlus tekitab omakorda vigu. nii et miks me ei vali hoopis teistsugust lähenemist, me võiksime võtta mingi uue kursi, võib-olla ebatavalisema kursi. mida ma sellega öelda tahan? nimelt, kes juba aastaid on hästi ja ilma suurte vigadeta oma tööga hakkama saanud, see peaks dokumentide täitmisel äh, see peaks võib-olla ka vähem dokumente täitma ja vähem tuleks seda ka kontrollida. me peaksime lihtsustama. meil peaksid olema ühised reeglid kõikide fondide jaoks, seda me kuuleme ka ikka ja jälle või natukene aega tagasi just äsja kuulsime me seda, et see aitaks kohapeal tööd lihtsustada. oma aruteludes tean, et äh, Äh, et toetuste reeglite harmoniseerimisest oleks väga palju kasu. peale selle võiks meil olla ka veel selline toetuste andmepank, mis oleks äh, platvorm internetis, kus erinevad kogukonnad saaksid siis ühelt lehelt, ühelt platvormilt infot. teiseks paindlikkus. ma arvan, et on hea, et meil on ette nähtud temaatiline keskendumine, aga samal ajal piirkonnad, pea, kohalikud omavalitsused peavad olema võimelised reageerima ennenägematutele äh, ettenägematutele olukordadele, nagu näiteks pagulaskriis või siis ka tehnilised edusammud meie piirkonnad ja kohalikud omavalitsused peavad olema võimelised sellistele olukordadele reageerima. ja selleks, et meil oleks paindlikkus, teen ma ettepaneku, et osa Ühtekuuluvusfondi vahenditest tulekski just paindlikkuse jaoks äh, äh, säästa ja siis nelja-viie aasta pärast vaadatakse, millised on uued ülesanded ning siis on võimalik ka kiiresti reageerida mul oleks väga hea meel, kui see reserv oleks programmide tasandil. muidugi oleks hea veel ka, kui meil oleks operatiivsed programmid, mis oleksid lihtsamad ja mida oleks ka lihtsam kohandada muutunud olukorraga. kolmandaks, ma arvan, et me peaksime ka partnerluspõhimõtet tugevdama, seda, mille eest me nii palju võitlesime praegusel programmiperioodil see põhimõte teatud piirkondades toimib väga hästi, osades natukene ja teatud piirkondades üldse mitte. ma kujutan endale ette, et selle põhimõtte säilitamiseks oleks vaja lihtsalt üks, see kohustusena kirja panna. ja veel mõned punktid, lühikesed kommentaarid nimelt. Teid ei tohiks üllatada see, et me peame võitlema ka äh, linnade arengutegevuskava oleks tulevases ühtekuuluvuspoliitikas sees. peale selle tuleb meil tõukefondide kasutamise läbipaistvuse eest hoolitseda. selle kohta koostatakse eraldi raport, sellepärast mainin seda ainult äh, mööda minnes, aga mainida seda tuleb. peale selle peaks olema selge veel ka see, et finantsvahendid võivad olla mõistlikuks lisandiks selleks, et regionaalpoliitika Äh, kuigi regionaalpoliitika põhineb siiski toetustel. ja mis puudutab erinevaid poliitikavaldkondi, isegi kui meil ei ole veel kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia järel tulijat välja töötatud, leian mina, et tõukefondid peavad hoolitsema majanduskasvu töökohtade loomise ja innovatsiooni eest ning kliimamuutuste vastase võitluse eest. ja lõpetuseks, kallid kolleegid, tahaksin paar sõna öelda ka menetluse kohta see raport peaks juuni keskel valmis olema, siis kui toimub komisjoni ühtekuuluvusfoorum ja sellepärast meie hääletame selle üle tavaliselt juba maikuus ja mul on väga hea meel koostöö üle variraportööridega ning mul on ka väga hea meel kuulda teie mõtteid. ma olen siin Lambert van Nistelrooy raportist äh, teatud mõtted üle võtnud äh, Äh, lõikes kuusteist siis me fraktsioonide üleselt leppisime nende osas kokku. jah, meil võib seal küll olla erinev arvamus, aga ma siiski loodan, et me liiga palju muudatusettepanekuid ei tee ja sellega kogu raportit ei lahjenda. ma tõesti leian, et meil on vaja siin suur lahing maha pidada ja seda lahingut ei pea me mitte omavahel äh, vaid äh, me peame seda lahingut pidama teise poolega. see suur lahing tähendab seda, et äh, regionaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika tulevik tuleb säilitada. mina soovin ka tulevast ühtekuuluvuspoliitikat, sellist, mis oleks lihtne, mida on lihtne rakendada, mis on suunatud tulevikku ja millega toodetakse lisandväärtust. minu eesmärgiks on, et meil oleks lühike lihtne, arusaadav, mõistetav tekst eh, selleks, et eh, nii siin komisjonis kui ka parlamendis üleüldiselt seda võitlust pidada. aitäh! Thank you, thank you, Miss Westfall. suur aitäh, proua Westfall, alustame nüüd aruteluga. Mari raportööd härra Hepman, palun. Thank you, madam chair. aitäh. suur aitäh, daamid ja härrad esmalt tahaksin tänada raportööri kõnealuse raporti eest. see on tõesti väga hea lugemine. ja võin ütelda, et saan nõustuda suure enamusega sellest, mis siin kirjas on. muidugi mõistan mul ka mõningaid kommentaare, kuid sissejuhatuseks võiksin ütelda, et kompromisside jaoks on loodud tugev alus. aga ka üks äh, kurb kommentaar, kui räägime ühtekuuluvuspoliitikast äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis mind kurvastab see, et me peame taas ütlema, et tegemist on kõige olulisema investeerimispoliitikaga Euroopa Liidus ja et seda tuleb säilitada ja sellega tuleb jätkata ma leian, et kui äh, selline küsimus tekib, siis see iseenesest on juba suur viga Euroopa Liidu jaoks. tihtilugu me räägime ühtekuuluvuspoliitika edendamisest. me soovime muuta selle poliitika nähtavamaks. ja me oleme alati üllatunud, et meie kodanikud ei tea sellest poliitikast suurt midagi aga mul on küsimus, kuidas inimesed saavad üldse rahulolu tunda selle poliitika üle, kui me ise siseselt seame selle küsimärgi alla? ma usun, et me peaksime kõigepealt endeid veendma selles, et tegemist on kõige olulisema poliitikaga, mis ta üldse on kunagi Euroopa Liidus läbi viidud. raportöörina pole mul kahtlusegi selles, et me peame ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend piisavalt vahendeid eraldama. Brexitit ei saa kasutada ettekäändena eh, selleks, et teha kärpeid eh, või kasinuspoliitikat kohaldada. me ei tohi eh, ka kärbete tõttu kuidagi vähendada rahalisi vahendeid, mis on mõeldud selle poliitika jaoks. ühtekuuluvuspoliitika peaks meid kõiki muutma optimistlikeks ning edendama Euroopa Liidu imitsid ka kodanike silmis. selleks aga peame me endid kokku võtma ja peame teatud muudatused sisse viima. kui meil see õnnestub, siis sellisel juhul ei ole meil enam vaja seda reklaami või edendamistööd. üks asi, mida kõik teavad, lihtsustamine ka raportöör mainib seda, sellest poliitikast kasusaajad paraku äh, on maetud äh, bürokraatia ja erinevate reeglite alla. Nad peavad sellest läbi murdma, et üldse raha saada. ma olen seda maininud korduvalt ja näen äh, hea meelega, et raportöör, raportööri mõtted liiguvad samas suunas. meil on vaja rohkem usaldust äh, tagada ja kindlustunnet tagada ka kasusaajatele. minu unistuseks on see, et kõik need, kes taoliseid reegleid ja tingimusi loovad ühtekuuluvuspoliitika raames, prooviksid ka teisele poole lauda kordki istuda. Nad peaksid projekti valmis kirjutama, siis üritama seda kohaldada, siis üritama raha taotleda ja ka kontrolli läbi tegema ma arvan, et sellisel juhul nad mõtleksid uuesti läbi selle töö, mida nad praegu teevad. sünergia. see on teiseks punktiks. meil on vaja sünergiat erinevate programmide vahel, Horisont kaks tuhat kakskümmend, EFSI fondid. ja kui see sünergia tõesti toimib, siis ühtekuuluvuspoliitika tulemused oleksid ka nähtavamad kolmandaks, paindlikkus. minu jaoks on iseenesestmõistetav, et meil on vaja plaani. me peame teadma, kuhu me tahame oma raha kulutada. aga tegelikkus muutub ja sellest tulenevalt me peame sellesse plaani teatud paindlikkuse sisse kirjutama, vastasel juhul äh, reaalelu tingimused saavad meist ette. partnerlus, see on ka väga oluliseks aspektiks, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sellepärast et raportöör on sellest vägagi kujukalt rääkinud, aga partnerlust tuleks laiendada, see oli neljandaks, viiendaks. ja muidugi tuleb toetused säilitada, muud meetmed peavad lihtsalt olema täienduseks sellistele toetustele, mida ei ole vaja tagasi maksta. me võime muidugi ka segasüsteemi sisse viia, kus ühest küljest oleksid toetused, kuid samas sama projekti raames võiksime pakkuda laene. teatud olukordades, kui kasusaaja on projekti korralikult ellu rakendanud, siis intressimäärad võiks kaotada või osa laenust kustutada see oleks äh, suureks stiimuliks ka teiste jaoks oma projektidega hästi hakkama saada. ma arvan, et meil oleks üha rohkem osalejaid sellisel juhul, kes äh, projektidega välja tuleks, kui me sellise lahenduse kasuks otsust, otsustaksime ning kõige olulisem minu jaoks. kui me tahame, et kõik see toimiks ja edukaks osutuks, siis äh, me peame mõtlema neile, kes pärast meid siia majja tulevad. Nemad ei peaks hakkama uuesti arutama seda, miks eelarve ei ole piisav. Nad ei peaks hakkama uuesti arutama ka viivitusi, aga kui me tahame seda vältida, siis sellisel juhul me peame kõik need muutused praegu sisse viima ja kõik see peab õigeaegselt aset leidma, kõik projektid peavad pihta hakkama samal ajal. see aga tähendab seda, et me peame endid ise kõigepealt äh, käsile võtma ja peame ka kõike, kõiki projekte õigeaegselt rahastama. võib-olla see kõlab provokatiivselt, aga vast on aeg meie jaoks mitte äh, näidata seda, et ühtekuuluvuspoliitikal on head tulemused, vaid samuti peame kodanikele näitama, milline võiks olla neid ümbritsev elu kui nad saaksid ühtekuuluvuspoliitikat kasutada. me peaksime näitama neile, millised võiksid kogukonnad välja näha ka ilma ühtekuuluvuspoliitika abita ja me peaksime aitama neile mõista seda, et kõik need kümned tuhanded projektid, kui neid ei oleks, siis kui palju vähem oleks töökohti, kui palju vähem oleks teesid, kuivõrd kehvem oleks elu äh, kvaliteet palun, variraportöör. suur aitäh. daamid ja härrad, olles nüüd ära kuulanud raportööri ja kolleegi sõnavõtud, siis pean ütlema, et põhimõtteliselt rääkisid nad juba kõigest sellest, mis minulgi oli plaanis mainisid ka kõiki neid soovitusi, mis mina tahtsin teha, nõustun täiel määral mõlema raportööriga ja eelkõnelejaga muidugi ka. ühtekuuluvuspoliitikaga tuleb jätkata. tegemist on poliitikaga, eh, mis ei tohiks üldse mingeid kõhklusi, kahtlusi tekitada, meil on vaja paindlikkust härra Helmet mainis siin ühte väga olulist teemat, mis on tähtis ka minu fraktsiooni ECR-i jaoks. jutt oli sünergiast EFSi ja tõukefondide vahel ma arvan, et see on miski, millega me peaksime tööd tegema. seda sünergiat meil vaja on. ja me peaksime seda ka siin raportis toonitama. teeme muudatusi, eh, mis eh, liiguvad samas suunas. me tahame eh, tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat ka tuleviku jaoks ma ei hakka üle kordama kõiki argumente, mis juba raportöör esitas meile või millest rääkis ka Rahvapartei kolleeg. minu fraktsioon igal juhul tahab konstruktiivselt raportit toetada. ja ma loodan, et saame kõik tunda rahulolu töö viljade üle. suur aitäh, härra von Miltenburg, järgmine variraportöör. jah, aitäh. enne kui hakkame tuleviku ühtekuuluvuspoliitikat ehitama, peaksime hakkama vunda-, peaksime vundamendis kokku leppima. me, kas me tahame kogu maja maha lammutada, ehitame midagi täiesti uut üles või plaanime kõigest tagasihoidlikku renoveerimist. ma usun, et raportöör toetab pigem seda teist varianti ja mina nõustun temaga. praegune raamistik ühtekuuluvuspoliitikale peaks alles jääma ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend küll aga praeguses raamistikus on mõningaid aspekte, mida, mis vajavad parandamist. näiteks kontroll. siinkohal toetan raportööri plaane. meil oleks vaja ühtseid reegleid kõikide ühtekuuluvuse poliitika fondide jaoks. samuti toetan paindlikkusmeetmeid, mis tegelikult juba komisjon Omnibussi ettepaneku all välja pakkus meil on vaja sellist paindlikkust selleks, et täi-, toime tulla väljakutsetega, mis on seotud ka põgenikekriisiga. sellest tulenevalt nõustun proua Vestvaliga, et meil on vaja sidusat äh, riikideülest lähenemist, mis peaks aitama ette valmistama äh, paketi aastateks pärast äh, kahe tuhande kahekümnendat aastat üks oluline osa raportist puudutab äh, paindlikkust, aga siin on mul mõningad küsimused. nimelt on see seotud sellega, et meil peaksid olema vahendid ettenägematute juhtumite jaoks programmeeritud. nagu te teate, ümberprogrammeerimine on ette nähtud ainult erakorraliste juhtumite jaoks ja see peab olema tasakaalustatud. see võib osutuda vastutöötavaks, õõnestada stabiilsust ning äh, mitmeaastaste investeerimisstrateegiate mm, stabiilsust. tuleks vaadata, mis tingimustel saaksime selliseid reserve kasutada. ma eeldan, et see peab endiselt olema seotud temaatiliste eesmärkidega. tahaksin aga kuulda selle kohta, mis siis saab, kui regioonid ei kasuta reserve lõpuks ära, mis siis saab selle rahaga? veel üks punkt, kus ei nõustu raportööriga ja see on seotud äh, makromajanduslike tingimustega. toetan äh, tugevalt äh, makromajanduslikku tingimuslikkust, sellepärast et see tagab tugeva majandus- ja maksupoliitika ja stabiilse. vabandust, ma ei toeta seda ja see võib endaga kaasa tuua samuti ebasihtpärase kuulutamise rääkides Euroopa poolaastast, kui tegemist on äh, tugeva poliitika koordineerimise ja maksupoliitikaga, siis me peame rõhku panema ka Euroopa poolaastale. seda seetõttu, et see on seotud liikmesriikide laiemate makromajanduslike poliitikatega. kui me lisame äh, territoriaalse mõõtme, siis Euroopa semestri mm, poolaasta eesmärgid võivad kaotada oma sisu ning äh, ka aruandlusega võib tekkida probleeme mis puudutab aga seda, kuidas me peaksime demograafilisi muudatusi käsitlema, siis siin nõustun äh, raportööriga, tegemist on suure väljakutsega ja äh, EFSI fondid äh, tal on oma roll, aga me ei saa lihtsalt suurendada vahendeid, ma arvan, et äh, regioonid selleks, et nad tuleksid toime demograafiliste muudatustega, peaksime väga arukalt neid vahendeid kasutama, näiteks peaksime vältima ajude väljajooksu, äh, raha tuleb kasutada selleks, et tugevdada VKE-de positsioone ja aidata neil investeerida töökohtade loomisesse, seeläbi takistame, äh, tõkestame inimeste lahkumist piirkondadest ning viimaseks, regioonide vaheline koostöö Euroopa-ülesel tasandil. praegu, kui me vaatame regioone, mis teevad koostööd erinevate algatuste vahel, siis nemad ei saa rahastada kolme alt. Nad saavad ainult vahetada infot eh, riikideülesel tasandil aga Interreg kolme alt nad vahendeid ei saa. ma arvan, et me peaksime tõstma Euroopa territoriaalkoostöö eelarvet ning võib-olla samuti ka Interreg kolme alla võimaldama otseinvesteeringuid toetada regioonides. tahaksin tänada raportööri eelnõu eest ning loodetavasti koos äh, variraportööride ja raportööriga suudame sellest äh, projektist äh, koostada raporti, mis on üks veelgi ambitsioonikum, sellepärast et meil lõpuks ikkagi on vaja ambitsioone selleks, et minna kaugemale ühtekuuluvuspoliitikaga ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Thank you very much, Miss D'Amato. You are the next. proua D'Amato, palun Eh, suur aitäh! suur aitäh kolleeg Vestvalile selle mm, eh, raporti eelnõu eest, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meie komisjon peaks eh, ka oma sõna sekka ütlema nii oluliste poliitiliste valikute puhul. tahaksin toonitada, seda, et meie põhimõtted peavad olema samad, solidaaria-, solidaarsus, ühtekuuluvus, poliitiliselt, majanduslikult, territoriaalselt, see peaks jääma reformi aluseks, mitte lihtsalt kirjasõnaks paberil. meil on vaja ka konkreetset poliitikat, me peame tagama kodanike usalduse Euroopa institutsioonide vastu läbi selle poliitika tegemist on praegu ajaloolise hetkega ning seetõttu vajavad sellised sammud eriti suurt tähelepanu meie poolt. me peame üle minema tegudele. Roomas äh, tulevad, äh, tuleme me kokku, see nädal on väga oluline hetk just selle koha pealt ning me peame sellega arvestama ning äh, seda silmas pidama, kui hääletame täiskogul uute määruste üle. kolleegi poolt tehtud ettepanekud on julgust andnud, me nõustume tema seisukohaga tingimuste osas, mis puudutavad makromajanduslikku tasandit, nõustume, et ühtekuuluvuspoliitika ning majandusjuhtimise protsesside äh, vaheline sünergia peaks olemas olema. artikkel kakskümmend kolm äh, peab leidma nüüd õige kohaldamise vähemalt algatusraportis ja teda ei tohiks Äh, täielikult ühendada oma sidusust läbi kompromissmuudatuse ettepanekutega. me peame väljastama komisjoni poolt selge sõnumi äh, selle kohta, et meil on vaja uut määrust. me peame samuti äh, käsitlema seitsmendat lõiget, kus räägitakse reservvahenditest ja programmeerimise lihtsustamisest ning samuti seda erakorraliste sündmuste puhul ähm, regioonides mõtleme sellele, mis kas või juhtus sellel suvel augustis, me näeme, kuivõrd suured loodusõnnetused aset leiavad ja sellest tulenevalt on vaja paindlikumat äh, ümberprogrammeerimisvõimalus selleks, et ähm, kohalikud omavalitsused saaksid operatiivkavasid äh, läbi viia. samuti peame arutama näitajate küsimust lõige viisteist meie toetame peale SKT veel muidki äh, näiteid nagu sotsiaalse edu indeks, tegemist ei ole muidugi täiusliku vahendiga, kuid siiski see võimaldab arvestada erinevate aspektidega ning äh, hinnata ühiskonna suutlikkust äh, rahuldada kodanike vajadusi, juurdepääs tervishoiule, julgeolek ja muud sellised küsimused üldiselt hindan samuti lõike, mis puudutavad finantsinstrumentide kasutamist. EFSi kohta olen korduvalt arvamust tahetanud ka selle kohta, et see ei ole piisavalt läbipaistev. meil on äh, vaja täielikku selgust äh, uue Junckeri kava kohta ning uute investeerimisplaanide kohta. ma tahaksin lisaks äh, veel ütelda, et meil on tõesti vaja sünergiat, selget suunda. aga kui me vaatame Tomruskise kavasid eh, eh, eh, struktuurireformides, siis meil ei ole mitte vaja ainult uusi vahendeid, meid, me peame ka sisulisele poole tähelepanu pöörama. ühtekuuluvuspoliitika ei peaks saama selliseks poliitikaks, millega ükskõik milliseid komisjoni algatusi hakatakse toetama kaasrahastamine liikmesriikide tasandil eh, läbi tõukefondide eh, defitsiidi eh, väljaarvutamisel on üks aspekt, mis on Itaalia jaoks väga oluline. kodanikud ootavad taolisi märguandeid ka kaks tuhat kakskümmend aastale järgnevaks perioodiks. me peame sellega arvestama ning teeme selle kohta oma muudatusettepanekud, loodetavasti komisjon ei äh, ignoreeri neid samuti nagu ka täiskogu, aitäh. Thank you very much. I have three more names. aitäh, mul on siin veel kolm kõnelejat nimekirjas. kas on veel keegi, härra Van Nistelrooy? proua Moukova? härra Popovitš? ja veel üks kolleeg, paneme kõik nimekirja. ja kõigepealt proua Maletitš. aitäh, proua esimees. suur tänu raportöörile ning variraportööridele ettekannete eest. mul on väga hea meel, et me leppisime kokku, et ühtekuuluvuspoliitika on üks põhiline poliitika, et mis on äärmiselt tähtis kogu Euroopa tuleviku jaoks me tahame, et Euroopa oleks maailmas juhtrollis tugev ja innovaatiline, aga me teame, et Euroopa on nii tugev, kui nõrk on, kui tugev on kõige nõrgem liikmesriik ja sellepärast äh, ühtekuuluvuspoliitikas mängib solidaarsus väga tähtsat rolli, samamoodi kui investeeringud, majanduskasv, töökohtade loomine ja nutikas areng. tahaksin toonitada ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika olukord ei ole väga lihtne. tegemist on poliitikaga, mida tuleks tugevalt äh, koordineerida nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. ja sellega on meil kogu aeg olnud probleeme, selle koordineerimisega. sest äh, millegipärast nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Komisjonis äh, sõnad ja teod ei käi käsikäes. omavahel tuleks aga kõik pooled ühendada, me räägime siin töökohtadest, ärivõimalustest, energiaküsimustest, teadusest, keskkonnast, tööstusest ja nii edasi. ning komisjoni puhul tuleb väga selgelt välja, et erinevad peadirektoraadid ei koordineeri oma tööd väga hästi. ning ei koordineeri ka regionaalarengu peadirektoraadiga oma poliitikaid ning ka liikmesriigid liikmesriikide ministrid, mis vastutavad ühtekuuluvus- või regionaalpoliitika rakendamise eest, on kuidagi isoleeritud ja erava, elavad paralleelses maailmas võrreldes äh, siis teiste ministritega. nii et see koordineerimise puudus toob endaga kaasa ka väga nõrga ühtekuuluvuspoliitika rakendamise ja viivitused. me peaksime leidma siin viisi koostööd teha. ühtekuuluvuspoliitika tähendab koostööd ja koordineerimist ja kui me selle võimaluse laseme käest, siis me tegelikult äh, ei saavuta ka korralikke tulemusi, sest tegemist on solidaarsust toetava poliitikaga. me peame leidma lahenduse sellele, kuidas paremini koordineerida. mõtlen siin just horisontaalset koordineerimist ja vertikaalne ko-, koordineerimine teeb tegelikult ühtekuuluvuspoliitika komplekssemaks, meil tuleb kaasata kõik piirkonnad, kohalikud omavalitsused, teadlased, ettevõtjad, noored kõik ühiskonna osad tuleks kaasata, kui me soovime, et ühtekuuluvuspoliitika oleks viljakas. sest erinevad ühiskonnarühmad on need, mis juhivad projekte ja aitavad meil siis äh, poliitikat rakendada. selliseid sõnumeid tuleks meil tugevdada siin raportis. ja veel üks osa. nimelt meil tuleb äh, teha paralleelselt tööd. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal peaksime paralleelselt töötama nii parlamendi, komisjoni kui ka liikmesriikide tasandiga peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas sellel programmiperioodil rakendamist kiirendada, kuidas suurendada nende projektide võimekust, mis on veel ettevalmistusfaasis ja seda kõike selleks, et me saavutaksime korralikud eesmärgid selleks programmiperioodiks. aga samal ajal tuleb meil rääkida ka äh, tulevaste reeglite väljatöötamisest, nii et me ei saa hakata operatiivsete programmidega tegelema kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, seda siis järgmiseks programmiperioodiks. me peame seda õppima varasematest vigadest, me peame juba praegu alustama tööd operatiivsete programmidega uueks programmiperioodiks ja tööle tuleks need lükata juba kahe tuhande kahekümnendal aastal, mitte kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. aitäh, järgmisena härra Nilsson, palun Tack så mycket. Eh, först ska jag säga att... Eh, Suur tänu. Kõigepealt tahaksin ma öelda, et eh, see raport, mis on ette valmistatud, kujutab endast väga heast alust meie jaoks tulevasteks aruteludeks. ja väga tähtis on see, et meil oleks selline ühine alus, millele meie tulevased arutelud saaksid tuge, tugineda ja aitaksid meil veel paremat dokumenti välja töötada. tahaksin jagada teiega kolme mõtet. kõigepealt lihtsustamine. tõsi see on, et meil on vaja asju lihtsustada ja me oleme ka komisjonilt seda palunud ja nüüd me võime näha, et ta teeb selle kallal ka tööd, aga mis oleks väga tähtis, oleks täpsustada liikmesriikide vastutust. Rootsis oleme me vastavad analüüsid läbi viinud, Rootsis on tõesti väga raskekujuline bürokraatia levinud ja me oleme täheldanud, et see ei ole sugugi mitte komisjoni viga, vaid see on, tuleneb liikmesriikidelt endilt, kes nõuavad tõesti äh, väga ulatuslikku bürokraatiat. nii et me peame lihtsustama just seda halduskoormust. nii et ma arvan, et sellest võiks raportis natuke selgemalt rääkida. teine mõte puudutab finantsinstrumente kõigis piirkondades, igal pool on meil vaja tõhusat laenude süsteemi. see puudutab nii ettevõtteid kui see puudutab ka suuri projekte, mille kallal me töötame. ja kui Euroopa Liidu eelarves me oleme mingid finantsinstrumendid ette näinud, siis on meil vaja liikmesriikides ja ka piirkondades äh, vahendajaid kes sellega tegeleksid. meil on vaja just eh, selliseid organisatsioone, kes tegelevad mikrolaenudega, mis on mõeldud just põllumajanduspiirkondadele, väikeettevõtjatele ja sellised finantsinstrumendid oleksidki just kõige tõhusamad. see on väga tähtis osa ka majanduskasvus ja just regionaalses majanduskasvus. ja kolmas mõte. ma arvan, et me peame väga selgelt rääkima ka täiendavusest, täiendavusest erinevate fondide vahel. väga raske on ühitada omavahel regionaalseid projekte, maaelu arenguprojekte, ükskõik millistest piirkondadest me räägime või ükskõik millisest tasandist väga tähtis on, et oleks võimalik kombineerida erinevaid rahastamisallikaid nii et ma arvan, et äh, ka sellel tasandil on võimalik meil rohkemat ära teha. aga nii või teisiti, ma arvan, et see raport kujutab endast väga head alust meie tulevasele tööle. aitäh! järgmisena härra Van Nistelrooy. aitäh! aitäh selle eelnõu eest, mille üle me nüüd arutelu peame. ma arvan, et viimased kaks ja pool aastat oleme oma tööd korraldanud nii, et oleme kõige tähtsamad punktid läbi arutanud, lähtume sellest ja saame siis väga kiiresti raporti vastu võtta. sest nii see ju läheb. selleks, et see oleks valmis enne Ühtekuuluvusfoorumit juunikuus mul on väga hea meel, et raportöör on arvestanud kõikide nende punktidega mida on varem juba välja toodud. samamoodi nagu kaks kolleegi Rahvaparteist juba ütlesid, tahaksin veel kord korrata seda, Eda, et me oleme alati toetanud seda ühtekuuluvuspoliitika tulevikudokumenti, sest tähtis on, et seda poliitikat rakendataks kogu Euroopas. see, mida ütles ka proua Maletitš nüüd, kui vaadata komisjoni valget raamatut ja seal välja toodud stsenaariumeid, siis sealt saab teha ainult ühe järelduse. meil on vaja kohalikku, kohalikke ja piirkondlikke partnerlusi Euroopa projektide läbiviimiseks. kui kuulasin siin eile komisjoni asepresidenti, siis mulle jäi mulje, et nad nagu oleks kõik lennuki kokpitis aga kus on maandumisrada? maandumisrada ei ole. kui meil on siin mitmekiiruseline Euroopa, siis võib-olla oleks see olemas. kui aga kodanikele, ettevõtjatele, piirkondadele, koolidele anda perspektiiv osaleda programmides, siis äh, ühtekuuluvuspoliitika on see, mis on meie eesmärgiks. võitjad võtavad nagunii kõik. jah, olgu, me töötame eesmärgi nimel, tegeleme siin majanduspoliitikaga. see on ju aga rahastav poliitika, kuid see ei rikasta meie rahvast. see on kõigest panganduspoliitika. kodanikud ütlevad, et pangad äh, tegid kõike valesti ja meie peame nüüd seda lahendama Our, our people in the cockpit. nii et tõesti, meil on siin probleem sellega, et äh, väga suur vahe on nendel, kes istuvad muruplatsil ja need, kes on piloodi kabiinis me peame ütlema inimestele, kes töötavad kohapeal Saksamaal või Hollandis, me peame võtma äh, kõik, mis meil on võtta noortest, uutest ressurssidest, peame arvestama ka vanadega. tõesti, regionaalpoliitika mängib siin väga tähtsat rolli, tõuke- ja investeerimisfondid, aga samamoodi ka ühtne põllumajanduspoliitika ning see on ka sattunud surve alla. ja öeldakse, et tõstke see ümber esimesse sambasse ja talunikel ei olegi enam seda lisafondi selleks, et siin äh, uusi energia või turismiprojekte välja töötada, tõeliselt horisontaalseid projekte. nii et meie peaksime oma aruteludes jõudma ka nii-öelda kokpiti tasemele siis. no kui ilusast autost ei ole ju kasu, kui sellel ei ole rattaid. sellest rahvas räägib see on nagu selline kommunikatsioonimantra, seda me peame tegema. me tõesti teeme siin rasket tööd Regionaalarengu komisjonis, aga me peame kuidagi jõudma inimesteni lennukikabiinis, et kuhu te lähete, et te olete praegu nagu äh, lennusimulatsioonil ja olete äh, reaalsuse täiesti ära unustanud. eelmisel nädalavahetusel Aachenis äh, ja ka Frankfurdis Saksamaal ja nädal varem Berliinis tulid noored inimesed tänavale, ütlesid, et me tahame jätkata Euroopa projektiga, hoolimata probleemidest. ja ma arvan, et sellistes aruteludes tulebki just kasutada neid võimalusi, mis meil on. ja kui me läheme täiskogule selle raportiga, siis see on ka tegelikult ju vastus valgele raamatule. minu arvates see tegelikult ei ole vastus. või siiski on? nii et me peame ennast kuuldavaks tegema. Uh, siis makromajanduslikud äh, tingimused, olen nõus äh, härra von Miltenbürchiga ja me ei saa siin praegu pead liiva alla peita. ja et noh, lihtsalt kulutame edasi meil on vaja korralikke tingimusi, koordineerimist, ka majandusjuhtimisega ja arvestama majandusjuhtimise kokkulepetega. ma ei tea, kas raportöör on selle kohta märkuseid teinud, aga seda tuleb kindlasti teha ja seda enne lõpp, lõpphääletust, nii et me tõesti peaksime mõtlema, mida selles valdkonnas veel ära teha. meil on nüüd kogemus Hispaania ja Portugaliga ning vaadakem, kuidas siis nüüd edasi minna. peame vaatama, millised on tulemused meil on siin tulemuste reservis kakskümmend üks miljonit, seda pole kunagi varem olnud ja seda ei mainita. ja see võib mingil hetkel bumerangina tagasi tulla, kui me ei räägi tulemustest, ma arvan, et me peame tõesti varem selle küsimusega tegelema hakkama, juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nendes piirkondades just, kus tulemused on head ja meil on riike, mis on võtnud kohustusi programmide jaoks, miks neile selle eest nii-öelda tulemustasu ei maksta? eriti kui tulemused tulevad juba varem. tegemist on dogmadega, mis on nüüd lõpuks maha võetud ja me peame seda tunnustama. me kõik töötame muudatusettepanekute kallal. mina kutsuksin väga palju tähelepanu üles väga palju tähelepanu pöörama nutikale spetsialiseerumisele, et tõesti äh, tõuke investeerimisfondide puhul tuleb meil metodoloogilisemaid arutelusid pidada. aga kui me räägime sisust, sellest, kuidas need erinevad piirkonnad on omavahel seotud, räägime mitmekülgsusest, siis nutikas spetsialiseerumine on tegelikult võimalus oma olukorrast välja tuua ja vaadata, kas kuskil on keegi esirinnas ja kes tal on järgnenud ja see on täpselt see, mida Äh, kolleeg von Miltenburg ütles, meil on vaja territoriaalset koostööd tugevdada ja kiirendada. ja siin tõesti tuleks mõelda ka nende Interregi äh, tegevuste peale ja äkki oleks siin vaja rohkem juhtimist Euroopa Komisjoni poole pealt, et oleks võimalik äh, liituda nende programmidega. ja see koostöö osa siis ning pilootprojektid Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks on, Horisont kahe tuhande kahekümnendal on vaja neid pilootprojekte, neid ühiseid tehnoloogilisi algatusi näiteks äh, biomajanduse algatused, mille kohta mina olin raportöör paar aastat tagasi. meil on siin piirkonnad Rumeenias, Bulgaarias, kus tõesti oleks võimalik just neid programme läbi viia ringmajanduse käigus. meil on vaja neid eeskujusid ja näiteid äh, selleks, et äh, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika projekte ka nähtavamaks muuta. ja nagu kolleeg van Miltenburg ütles, et me peame arvestama siin ka posttööstuslike arengutega. minevikus me rääkisime eh, tööstuspiirkondade rekonstrueerimisest härra Voon, võib-olla mäletate, koostas raporti selle kohta, aga nüüd meil on vaja rääkida tööstust neli punkt nullist. ja see on ülidigitaalne, vägagi ühendunud, kui me räägime siin isesõitvatest autodest näiteks, siis need on projektid, mida viiakse läbi väga paljudes erinevates piirkondades siis see Vanguardi algatus on tõesti, nagu ka härra von Miltenburg ütles, tõend selle kohta, et investeerimispoliitika ei toimi. seal ei ole kõrget riski, seega EFSI fondist vahendeid ei saada, Horisont kahe tuhande kahekümnes ka piisavalt vahendeid ei ole. nii et kui me lükkame pilootprojekti käima, siis võiks seda teha juba sellel aastal või me loome mingi või teeme mingi uue muudatusettepaneku selleks, et ka selle algatusega arvestada. aitäh! aitäh, proua Molkova, palun järgmisena. aitäh, proua esimees, palju sellest, mida ma ütlesin, rääkis ära juba Äh, kolleeg Maletitš, kõigepealt suur tänu raporti eest. see tuleb väga õigeaegselt välja, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika vaenlased töötavad täiel jõul ja need, kes nüüd juba paar aastat siin on, olnud teavad, et iga kord enne uue finantsraamistiku väljatöötamist või uue poliitika väljatöötamist tuleb meil ikka ja jälle kõiki veenda selles, et ühtekuuluvuspoliitikat on vaja ja et meil on piirkondi, mis jäävad seitsmekümne viie protsendi määra alla ning et meil tuleb hoolitseda tasakaalu eest. eriti just kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui me võtsime vastu mitmeaastase finantsraamistiku, siis ühtekuuluvuspoliitika sõbrad äh, Bratislavas tulid kokku, tegemist oli neljateistkümne, viieteistkümne riigiga, Martin Schulz oli ka kohal ja nad tahtsid äh, ühtekuuluvuspoliitikat siis ka eelarves päästa. nüüd kuuleme me jälle argumente ühtekuuluvuspoliitika vastu ja ma tahan öelda, et äh, need argumendid on tihti õigustatud. volinik Äh, viimane kord minu küsimusele ei vastanud, vastas üleüldiselt väga lühidalt ja ma ei ole oma küsimusele siiani vastust saanud. ning kui meil nüüd on seitsmeaastane programmiperiood, siis on meil riike, äh, mis kasutavad ära ainult kolm protsenti ühtekuuluvuspoliitika fondi vahenditest. ma tean, et tihti samuti on probleeme ka liikmesriikide endadega, nagu proua Maletitš ütles, aga me ei tohiks siis imestada, et omnibuse raames tehakse ettepanekuid vahendite ülekandmise jaoks või ülekandmise kohta. ma rääkisin eile eelarvekomisjoni raportööriga ja tema tahtis mind veenda selles, et need vahendid ei lähe kaduma ja et nad jäävad liikmesriiki tahtsin aga teada saada, kuidas hoolitseda selle eest, et investorid tõesti investeerivad kõik kõige vaesematesse piirkondadesse ning tõenäosus on põhimõtteliselt null. nii et meil tuleb tõesti ühtekuuluvuspoliitika eest võidelda ja ma loodan, et komisjoni töötajad siin on kõik meie märkused kirja pannud ning ma tahaksin ka nõukogu eesistujat äh, üles kutsuda pingutama selleks, et jõutakse järeldustele ka selles osas, kuidas tulevikus ühtekuuluvuspoliitikat tugevdada. tihti küll räägitakse sellest, aga mitte midagi ei tehta. ma kardan, et äh, komisjon Junckeri, äh, komisjon pigem toetab Junckeri kava. meil on veel aega, me peame lihtsalt ukse peale koputama just äh, äh, selle, nendes liikmesriikides, kus ainult kolm protsenti kasutatakse ära vahenditest, peaksime küsima, miks nad ei kasuta rohkem. võiksin tuua siin näiteid oma koduriigist. aga veelgi tähtsam oleks et me siin hoiataksime ja see hoiatus peaks tulema komisjonist. kõige äärepoolsemad piirkonnad või üleüldiselt äh, Euroopa äärealadel vajavad seda. härra Sõnu. Euh, mina tahaksin omakorda, nii nagu väga paljud kolleegid, tänada Äh, selle suurepärase töö eest, mis on ära tehtud selle väga tähtsa raportiga. ja see on väga tähtis raport nii meie komisjoni kui ka tulevaste teemade jaoks. ja ma toetan äh, ja jagan väga paljusid nendest ettepanekutest, mis te välja tõite, näiteks lihtsustamine, finantsinstrumente puudutab või siis äh, ühtekuuluvuspoliitika ja piirkonnad aga ma tahaksin rõhutada, rääkida ühest osast sellest raportist ja lõigust kaksteist, kus räägitakse proportsionaalsusest ja erinevast käsitlemisest ja öö, äh, väga tõsi on see, et keerukus tuleneb sellest, et et äh, ühtekuuluvuspoliitika loogikat kohaldatakse ühtemoodi, ükskõik milline riigiga on tegemist, ükskõik millise piirkonnaga on tegemist, haldusstruktuuride või summadega on tegemist. nii et minu meelest on tegemist esmatähtsa punktiga, et just see erinev käsitlus, et selles osas, äh, selle teema me peaksime panema oma ühtekuuluvuspoliitika arutelude keskmesse ja äh, see töö, mis on ära tehtud ja mis meid ootab, on äh, väga huvitav ja kindlasti on see väga heaks aluseks tulevastele aruteludele. aitäh, härra Bogovitš! jah, aitäh selle suurepärase raporti eest, ma usun, et äh, siin on kaotud, kaetud kõik olulised võtmetähtsusega valdkonnad komisjonil on tõesti viimane aeg see raport heaks kiita. sest et meie ju võitleme otsusekindlalt ühtekuuluvuspoliitika eest. ühtekuuluvuspoliitika on tõepoolest üks olulisemaid Euroopa Liidu eestaposte. põhivabadused ja ühtekuuluvuspoliitika on need, mis Euroopa Liitu koos hoiavad ning see, ta tuleks ka korralikult ellu viia ühtekuuluvuspoliitika osaline reform äh, peaks jätkuma. me peame lähtuma sellest, et üksikud liikmesriigid teaksid, kuhu edasi liikuda. tihtilugu selliseid kriteeriume kirjeldatakse kui takistusi, aga ei, vastupidi, need annavad suunised kätte. kaks tuhat seitse kuni kolmteist oli tegemist poliitikaga, mis äh, liikus äh, paralleelsest laienemispoliitikaga. uuel mm, programmeerimisperioodil on äh, eesmärgid erinevad. teame, et liikmesriikides on raskusi, eriti mis puudutab Horisondi fondidega, kus ainult viis protsenti vahendeid on leidnud kasutamist EFSil ja üheksakümmend viis protsenti läks vanadesse liikmesriikidesse, teisisõnu me peame lähtuma liikmesriikide olemasolevast suutlikkusest äh, olemasolevaid vahendeid ära kasutada. oluline on, et me alustaksime selle poliitikaga võimalikult kiirelt ja võimalikult kiirelt äh, algstaadiumis juba kaasaksime liikmesriigid äh, selle poliitika kujundamisse, nii et nad teaksid, kuhu me liigume. seeläbi saaksime vältida olukordi, kus ainult väike protsent fondi vahenditest on, leiab kasutamist. raportis tuuakse ka välja see, et me peame tugevdama sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidus selles valdkonnas on meil raskusi neis liikmesriikides, kus endiselt on suur vahe linna ja maapiirkondade vahel. lisaks sellele tuleb arvestada eh, ka rändega lõunast ja idast, põhja äh, ja läände. ühtekuuluvust tuleb aga suurendada ka liikmesriikide siseselt, vastasel juhul lõhed aina suurenevad. välisrände surve on kindlasti miski, mis äh, iseloomustab nüüd meie igapäevaelu Euroopa Liidus. eelmisel aastal külastasin Albaaniat ja usun, et me peaksime keskenduma arenguabile just neile riikidele, mis on, on kõige suurema surve all. ühtekuuluvusala liikmesriigid ka Sloveenia, kust mina olen, saavad kolm kuni seitse tuhat eurot äh, inimese kohta tulevikus, Lääne-Balkani riigid aga vaid kolmsada viis, kolmsada kuni seitsesada eurot järgmise programmeerimisperioodi jooksul. Te näete, et see erinevus mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat ja ka sotsiaalpoliitikat. aga olles seda ütelnud, peame arvestama ka Brexiti kuludega ja peame kandidaatriikidele rohkem raha erastama. proua Tomašis, palun. Thank you very much, madam chair. suur aitäh. tahaksin tänada raportööri ja nõustun temaga, et tegemist on tõesti viimase ajaga, et ette valmistada eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne ühtekuuluvuspoliitika selleks, et sellega uue programmeerimisperioodi algusest peale äh, tõhusalt äh, pihta hakata. ma olen nõus, et me peame vähendama erinevusi läbi eri, eelkõige regionaalsete erinevuste vähendamise ning me peame edendama majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust kõikide liikmesriikide vahel. küll aga ma ei nõustu raportööri sooviga makromajanduslike äh, tingimuslikkusse sisse viia makromajandusliku tingimuslikkuse sotsiaalpoliitika omavahelise seose puhul on tegemist ühe lisandväärtusega sellele mm, poliitikale, mis puudutab äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset kaasaegset ühtekuuluvuspoliitikat, siis siin me toetame innovatsiooni ning äh, tipptaset äh, konkurentsivõime edendamiseks. ma usun samuti, et peaksime keskenduma arukale spetsialiseerumisele ning äh, sünergiale kaks tuhat, äh, Horisont kaks tuhat kahekümnega. suur aitäh! lubage ka minul osaleda arutelul, sellepärast et ma arvan, et tegemist on ühe kõige olulisema aruteluga üldse meie jaoks. ma nõustun täielikult sellega, et kõik regi äh, arutelud on ettevalmistuseks just sellele arutelule kus võtame kokku meie seisukohad äh, tulevase ühtekuuluvusfoorumi jaoks. aga tahaksin tänada omalt poolt raportööri tehtu eest. nõustun peamisega siin raportis ja tahaksin ka toonitada mõningaid oma seisukohti. esmalt nõustun kolleegidega, kes rääkisite seosest makromajandusliku tingimuslikkuse ning ühtekuuluvuspoliitika vahel. ma usun, et me ei saa eraldada ühtekuuluvuspoliitikada makromajanduslikust arengust. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline regioonide liikmesriikide arengu jaoks, see tähendab seda, et see on osaks makromajanduslikust arengust. seega makromajandusliku tingimuslikkuse ning äh, ühtekuuluvuspoliitika vahelise seose äh, sissejätmine on viisiks poliitikale olulisuse rõhutamist. teiseks, toetan finantsinstrumente ja seda, et tuleb äh, leida erainvesteeringuid ja ka muid rahastamisallikaid. oluline on et finantsinstrumendid siin sees oleksid koos teiste fondide poliitikate ja instrumentidega. Nad täiendavad üksteist, me oleme väga palju ESI raames täienduslikkusest rääk-, täiendamisest rääkinud, aga ma arvan, et meil oleks vaja ka ÜPP-ga, ühispõllumajanduspoliitikaga äh, seda sünergiat luua. ma arvan, et selline sünergia on väga tähtis osade regioonide jaoks ja ma nõustun kolleegidega, kes rääkisid parema koordineerimise vajalikkusest. seda seetõttu, et see on võimalik. ja osades debattides äh, tuleb ka valida ühe või teise vahel, aga tegelikult see ei ole meie eesmärk, ma arvan, et oluline on siin ka silmas pidada seda, et nad täiendavad üksteist ning me saame neid koordineerida. tahaksin ka territoriaalset koostöö tähtsust rõhutada me, mina ise olin raportöör, valmistasime ette eriraporti ja tahaksin äh, rõhutada territoriaalse koostöö eriväärtust. tegemist on piirilise koostööga. härra Van Mittenburg rääkis ka sellest, tegemist on ühega mitmest võimalusest arendada regionaalseid poliitikaid välja ja teha koostööd erinevate regioonide vahel, kas piiridel või siis erinevate riikide vahel. isegi selliste riikide vahel, kellel võib-olla ei ole ühist piiri. toetan ka aruka spetsialiseerumist ning innovatsiooni. tegemist peaks olema instrumendiga tegemist on instrumendiga, mis on juba näidanud, et toob kaasa lisaväärtust ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel ja toetab tuleviku arenguid. proua Vestval, et rääkisite ka nähtavusest. nõustun sellega. me ei pea mitte ainult kaitsma seda poliitikat, vaid samuti töötama selle nimel, et see poliitika muutuks nähtavamaks ja mõistetavamaks ja peame ta muutma lähedasemaks Euroopa kodanikele. suur aitäh! usun, et arutelu oli väga tähtis ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Kilam, palun. Thank you very much, madam chair. suur aitäh! aitäh selle eest, et andsite ka minule võimaluse vastata ja reageerida sellele väga elavale arutelule. ma ei usu, et ma suudaks nii lühikese ajaga kõigile vastata, aga esmalt tahaksin tervitada raporti projekti, tegemist on väga olulise panusega aruteludes ühtekuuluvuspoliitika üle pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. arutelud on alles äh, algusjärgus ja seega tervitan seda, et proua Vestfal on äh, põhielementide põhise lähenemise kasuks otsustanud ja see on konstruktiivne viis äh, aruteluga edasi liikuda. kui lubate mul reageerida mõningatele punktidele, mida ka kolleegid mainis, äh, mida liikmed mainisid siin, siis kõigepealt alustaksin ühest meie lemmikteemast, lihtsustamine võib-olla teid ei üllata see, et nõustun suure Steranjensoniga, me peame samuti programmeerimis, programmidel olevate liikmesriikide puhul silmas pidama siin lihtsustamist. kui räägitakse VKE-dest, kes ei suuda eh, täita viieleheküljelisi vorme ühes liikmesriigis teises liikmesriigis aga viiskümmend või sada lehekülge lausa, siis siin on kindlasti võimalik midagi teha. me peaksime suutma jõuda nii kaugele, et liikmesriigid ja ka programmeerimisametid omavahel suhtleksid ning äh, vaataksid, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat paremini ellu rakendada. lihtsustamine ja siin tahaksin veel rõhutada ühte asja, meil peab olema realistlik lähenemine, see tähendab seda, et me peame olema ausad selles osas, mida me silmas peame lihtsustamise all. kui räägitakse lihtsustamisest, siis on tendents, et viidatakse töö lihtsustamisele enda jaoks näiteks kas või komisjon võib sellest samamoodi rääkida või programmeerivad asutused. Äh, raporteerimise statistika koha pealt, aga me peaksime pigem keskenduma sellele, kuidas lihtsustada poliitika elluviimist ja kuidas teha poliitika nii mõjusaks kui võimalik. härra Van Miltenburgi äh, näide. ma nõustun ja ei nõustu temaga, sellepärast et Äh, ümberprogrammeerimine peaks olema väga lihtne. Äh, ja see ongi lihtne äh, protsessiliselt. kui on otsus vastu võetud, siis see peaks olema kiire ning lihtne. aga ma nõustun, et see ei peaks ilmtingimata olema kerge otsustada, et ümberprogrammeerimine toimub. siin on vaja arutelu kõikide partnerite vahel peavad olema kaasa programmeerivad asutused ning samuti komisjon. Nemad peaksid vaatama, kuidas see ümberprogrammeerimine käib. üheks probleemiks, mis meil ühtekuuluvuspoliitikaga ongi see, et meil on liiga keerukas kogu protsess ja vahel unustame poliitika mõõtme kui sellise samuti paar kommentaari regioonide vahelise koostöö kohta. Vanguardi Euroopas praegu ei suudeta nõudlusele vastata. mingil hetkel oli äh, projektide äh, täituvus üheksakümne protsendiline, sellepärast et nõudlus oli nii suur aga regionaalkoostöö osas see hoog läks kaduma. meil on samuti võimalus teha regioonide vahelist koostööd regionaalprogrammide raames. määruses on eraldi teksti osa selle kohta. parlament lausa nõudis seda, et programm, mille raames saaks regionaalrahastamist kasutada. meil isegi oli üks juhtum kus just nimelt regioon, regioon ise nõudis äh, taolise koostöö võimalikkust, aga kõik ei olnud teadlikud sellest võimalikkusest. me näeme, et äh, praegu regioonid ei kasuta kogu paindlikkust ära. võib väita, et võib-olla selle kasutamine on liiga keerukas ja jällegi siin äh, me peaksime vaatama seda, miks inimesed ei kasuta selliseid regionaalse koostöö võimalusi ja kuidas oleks võimalik seda lihtsustada. nüüd jõuan selleni, kui kaugele oleme praegu jõudnud ning milline on üldine fondide ärakasutamine. ma pean ütlema, ja seda ka paar komisjoni liiget tõstatasid. meil on erinev lähenemine fondide kasutamise olukorrale. kui vaadata, mida liikmesriigid ja regioonid teevad programmi tasandil, siis on väga palju programme eh, paljudes liikmesriikides, eh, mis eh, on päris heal teel ja saavad ellu viidud sellel perioodil, millest räägime näiteks Iirimaal on üle kaheksakümne protsendi projektidele juba eraldatud vahendeid ja Ungaris äh, plaanitakse jõuda saja protsendini. enne selle aasta lõppu programmeerim-, äh, kahe tuhande kahekümnenda aastaga lõpeva programmeerimisperioodi rahadest äh, siis ära jaotada. nii et häid uudiseid liikmesriikidest on Euroopa Liidu eelarvest rääkides aga on uudised kehvemad pa. väga paljudes riikides. see on selline teema, millele meie rõhku paneme ka järelevalvekomisjonides ja kui räägime nendest küsimustest liikmesriikidega. me ei saa vaadata ainult äh, edusamme koha peal nii-öelda, tuleb samuti mõista et Brüsselis tuntakse muret selle üle, et poliitika ei edene, sellepärast et Euroopa Liidu eelarve ei leia kasutamist ning see on praeguse arutelu hetkeseis. on liikmesriike, kus on äh, programme, kus neid kasutatakse, aga igal pool ei kasuta kõiki vahendeid ära ning see on ka põhjuseks, miks me pingutame siin ja parlament saab meid alati abistada tahaksin eh, lühidalt ka raporti sisul ja nendel eh, põhielementidel peatuda, nagu te teate, paljud kommentaarid, mida siin on tehtud, nendega saame nõustuda, eriti lisaväärtuse kohta. Mm, toonitasite partnerlust horisontaalsete vertikaalsete partnerite äh, kaasamist. ja tõesti, see lisaväärtus on väga oluline. ega seda ei ole ilmtingimata lihtsam saavutada. palju lihtsam oleks, kui üks organisatsioon kõik, kogu rahastuse väljastaks, aga see ei oleks tõhus vahend ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks koha peal hindame väga siin proua Westfali kommentaare. mis puudutab arhitektuuri üldiselt, siis siin on päris palju elemente, millega nõustume. rõhk paindlikkusele, eeltingimuslikkusele, lihtsustamisele, seda juba mainisin võtame teadmiseks ka erinevad arvamused makromajanduslike tingimuste kohta siin komisjonis. üks aspekt, mida tahaksin toonitada, äh, on järgmine. kui see kuuluvuspoliitika võiks olla veelgi tõhusam, kui seeläbi julgustataks struktuurireformide läbiviimist liikmesriikides läbi äh, stiimulite või siis läbi programmide, äh, kui kutsutakse üles liikmesriike, regioone liikuma õiges suunas ja muutma oma kulutused just pikas perspektiivis tõhusamaks. võtmetähtsusega poliitikavaldkonnad siin nõustume sellega, mida festival rõhutab, arukas spetsialiseerumine, innovatsioon, jah. siin kõigepealt on vaja tasakaal saavutada poliitika tasandil, seejärel ka regioonides programmide elluviimisel. tähendab seda, et tuleb vaadata, kuidas saavutada piisav kontsentreerituse tase ja ikkagi katta kõik vajalikud äh, poliitikavaldkonnad ega iga programmi raames ei saa kõiki poliitikavaldkondi katta, see viiks ähm, rahastamise sellisele hajutatusele, et sellega ei kaasneks äh, soovitud äh, tulemust, aga me peame seda silmas pidama ja see tähendab seda, et me peame ikkagi elluviimisel äh, realistlikud olema ja vaatama, kuhu regioonidel, liikmesriikidel on vaja keskenduda. veel üks valdkond kuidas meie saaksime ära teha rohkem ühtekuuluvuspoliitikaga, kuidas me saaksime üleilmastumise ja tehnoloogilise äh, muutusega kaasnevate tagajärgedega paremini toime tulla. ühtekuuluvuspoliitika on mõeldud, et sellega toime tuldaks, aga muutuste kiirus ning äh, üleilmastumise mõju kiirus võivad olla sellised, et võib-olla oleks hea vaadata, kas me saaksime ka ise paremini kohaneda ja suudaksime kiiremini reageerida mõningatele neist väljakutsetest. lõpetuseks pean üle kordama selle, kuivõrd oluline on kommunikatsioon ja nähtavus. härra Van Nistelrooy ka rõhutas seda ja on seda juba mõnda aega teinud. see on tõesti miski, millest komisjon on täiesti teadlik. me töötame ka tegevuskava kallal kommunikatsiooni kohta ja loodetavasti me saame siin ka teiega head koostööd teha, selleks et tagada parem kommunikatsioon poliitika üle kõikides tasanditel. suur aitäh, väga väärtuslik panus oli teie arutelu ning see on ka heaks panuseks juuni lõpus aset leidvale ühtekuuluvusfoorumile. mis Vestfal näo? suur aitäh, proua Vestfal, palun <laughs> ja, ja suur tänu, proua esimees. ma ei taha ka väga pikalt enam rääkida, ma arvan, et see arutelu näitas, kui tähtis meie jaoks see küsimus on ja ka seda, et me muretseme selle pärast, et tulevikus on meil võib-olla vaja, võib meil võib-olla olla hoopis teistsugune ühtekuuluvuspoliitika, mida me aga ei taha ja väga selgelt tuli seal ka välja, mis meie jaoks on tähtis. tahaksin veel kord meenutada seda, et tegemist on algatusraportiga. ma tean, et seal on väga palju asju, mida ei saa sisse kirjutada, sest neid ei tohi sinna sisse kirjutada. meil on piirangud ju peale pandud äh, ka sõnade osas nii et selles mõttes oleksin, olen ma väga tänulik nende ettepanekute eest äh, Äh, mida veel on võimalik teha muudatusettepanekutena siis? aga ma juba ütlesin, et äh, siin on meil erinevad vaated, mis jäävad püsima, sellepärast ongi meil erinevad fraktsioonid ja erinevad parteid. aga lõppkokkuvõttes äh, me jõuame kompromissile. väga selge peaks olema ka see, et tegemist on kõigest arutelude algusega ja arutelu teemaks on, milline peaks olema ühtekuuluvuspoliitika tulevik. ja sellepärast on väga tähtis, et ka komisjon ja liikmesriigid ehk siis kaksteist ülejäänud poliitilist tasandit tegeleksid ka selle küsimusega. ka nemad eh, ei peaks mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikaga tegelema, vaid selle väljaarendamist jätkama, selle parandamist ähm, selle parandamise eest hoolitsema. see on see lahing, mida me peame, just sellepärast ma oma ettekande lõpus ka seda ütlesin, mitte sellepärast, et ma kardaksin siin äh, erinevaid arvamusi, vaid ma leian, et me oleme tugevad siis, kui meil on tõesti ühesugune lähenemine, korralik argumenteeritud alus äh, ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks jah, hiljem tehakse kindlasti kohandusi, tehakse seda erinevates valdkondades ja koostatakse kohe kindlasti ka erinevaid raporteid. aga praegu on väga tähtis see, et kurss pandaks paika ja meie ütleksime, et meie komisjon ja meie parlament küünte ja hammastega kavatseb kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat kõikide tõkete vastu, mida meie teele püstitatakse nii et äh, ootan juba põnevusega neid paljusid muudatusettepanekuid, kogu see töö kujuneb kindlasti väga põnevaks, aga olen veendunud, et variraportööridega jõuame me kokkuleppele, vähemalt varasemad kogemused seda ka näitavad. nii et aitäh teile! Thank you, thank you very much! aitäh! meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmekümnes märts keskpäeval ning lähemegi kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on tegemist raporti eelnõuga, mille on ette valmistanud Ruža Tomasitš ja see puudutab äh, tehnilise abi tulevikuperspektiive. meil toimus esimene arutelu selle raporti üle see oli eelmise aasta novembrikuus. ja täna vaatame me siis raporti eelnõu üle ning hääletame me selle raporti üle aprillikuus ma teen ettepaneku, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg võiks olla kahekümne neljandal märtsil keskpäeval, reedel siis ja annangi kohe sõna proua Tomasitšile selleks, et ta saaks oma raportit esitleda ning kallid kolleegid, palun vaikust saalis. proua Tomasitš, palun. aitäh, proua esimees. tehniline abi, mida paluvad ähm, liikmesriigid või komisjon on ühtekuuluvuspoliitika rakendamise igas faasis väga tähtis ja sellepärast on mul väga hea meel, et äh, regionaalarengu komisjon on aru saanud selle raporti tähtsusest ja ka sellest, et meil on siin tõesti tehnilise abi järelevalve alal veel väga palju tööd ära seda teha ja seda hoolimata sellest, et kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi periood on keskendunud pigem tulemuste saavutamisele. ma toon välja, et meil on vaja paremat tehnilise abi strateegiat, meil on vaja kaasata kõik peadirektoraadid, mis tegelevad Euroopa Liidu tõukeinvesteerimisfondidega meil tuleb abi andmist lihtsustada, vähendada topelttööd ja suurendada siin sünergia mõjusid. komisjon natukene aega tagasi töötas välja erinevad meetmed abi andmiseks. tegemist on äh, siis ka äh, Äh, pädevuste raamistikuga, enesehindamisvõimalustega ja täpselt samamoodi ka järelevalvemeetmed siis Euroopa vahendite kontrollimiseks. välja on töötatud paindlikud meetmed, mida on võimalik siis äh, kohandada vastavalt vajadustele liikmesriigis ning soovitakse aidata neid institutsioone selleks, et neil oleks võimalik inimressursi võimekust suurendada ning parandada läbipaistvust ja järelevalve äh, kohustust. väga tähtis on, et ametivõimud äh, suudaksid tagada usaldusväärsuse avalikesse hangetesse, et meil oleks võimalik säästa ja seejuures säilitada konkurentsivõime. tehniline abi liikmesriikide äh, tasandil, see on kolmkümmend koma neli miljonit eurot osa siis tõuke investeerimisfondidest ja ning äh, tegelikult on selle abi mõju võimalik näha alles tulevikus, siis kui kõik reformid ja programmid on läbi viidud. ja just sellepärast on väga tähtis, et meil oleks korralik koordineerimine, planeerimine ja läbipaistvus kõikides rakendamise etappides laiemapõhjalisemalt tuleb meil väga selgelt ka vaadata, milline on tehnilise abi mõju nii institutsionaalsel tasandil kui ka administratiivsel tasandil ka eelarvetele, selleks et läbipaistvust säilitada. väga paljudes liikmesriikides suuremat, suurem osa tehnilise abi vahenditest läheb personalikuludele. see on muidugi tähtis tõukeinvesteerimisfondide vahendite kasutamisel, kuid samal ajal ei tohi need rahad asendada riiklikku panust selles valdkonnas. meil oleks vaja siin samm-sammult Äh, minna üle tegevusele, mis tegelikult aitab ühtekuuluvuspoliitikat tugevdada ja väärtust suurendada. ning me peaksime arvestama ka programmide tulemustega. võimalikele kandidaatidele tuleks anda väga selgeid selgitusi tehnilise abi kasutamise kohta kahe tuhande kahekümnendale aastale järgneval perioodil tuleks äh, vaadata täpselt, äh, milliseid projekte tehnilise abivahenditest äh, rahastatakse ja et millised peaksid olema tulemused, mida saavutada. meil on vaja parandada läbipaistvust selleks, et tehniline abi tuleks paremini välja ja me peaksime ka täpsemalt vaatama, kuidas kulutatakse ja see kulutamise jälgimine peaks olema lihtsam. peale selle on meil võimalik, peaks olema võimalik saada parema, paremat juurdepääsu andmetele selle kohta, millist tehnilist abi liikmesriigid kas kavatsevad kasutada või on kasutanud. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmi perioodil kasutatud tehniline abi saab selgeks umbes kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, kuid seis on liiga hilja selleks, et kasutada seda infot uue programmiperioodi ettevalmistamisel ning ma tahaksin veel rääkida ka institutsioona on see tehnilise abi andmise puhul kohaliku omavalitsuse tasandi rolli. kahjuks kasutatakse seda abi tihti riiklikul tasandil, ainult äh, koolitatakse küll kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajad, kuid samal ajal viimase kahe nimetatud tasandi inimestel ei ole tegelikult võimalik neid teadmisi kasutada. peale selle, kui koolitust antakse riiklikul tasandil, siis ei ole võimalik kohaliku tasandi vajadustega arvestada. ootan juba koostööd variraportööridega ja ma olen veendunud, et ühiste jõupingutustega on meil võimalik tõesti saavutada neid tulemusi, mida me oleme soovinud saavutada tehnilise abi andmise ka kaudu aitäh ja nüüd sõna variraportööridele, kas meil on siin proua Spirakit keegi esindamas, härra Van Nistelrooy, palun Yes. Thank you. Thank you very much. In fact, um, to be um, short, it is. aitäh. teen lühidalt. Äh, me toetame raportööri. on väga tähtis saada parim võimalik tulemus. ühtekuuluvuspoliitika erinevatest võimalustest, äh, muidugi on kõike võimalik alati paremini teha ja proua Tomatšitš on siin tõesti väga selge lähenemise võtnud, et meil on vaja rohkem läbipaistvust ja, ja ka aruandluskohustus on ette nähtud. räägitakse ka sellest, miks see abi andmine nii tähtis. meie läbirääkimistel tegelikult suurendasime vahendeid kaks korda kaks aastat hiljem komisjon lihtsalt võttis sada nelikümmend kaks miljonit lihtsalt ära tõukefondide toetusprogrammidest. miks? sest raha oli kasutamata. tahaksin teada, kuidas on see võimalik? kas vaja ei ole seda? see on nii, nagu me oleksime avanud poe, panime kõik riiulitele, siis selgus, et keegi ei tahagi seda kaupa kuulge, tere hommikust, kus me oleme? siin tõesti käivad väga imelikud asjad. palju raha, mida lihtsalt ei kulutata ja ma tahaksin teada täpselt, milline on olukord. ja seda on meil vaja ka selleks, et selliseid raporteid koostada härra proua Spiraki jaoks on ka ta tähtis see, et me vaataksime täpsemalt öö, äh, mis on teinud Kreeka rakkerühm, seda tuuakse ka siin raportis välja. teatud valdkondades oleme väga edukad, teistes on veel väga pikk ja konarlik tee käia. me peame täpselt vaatama, millised on vajalikud reformid. ja me peaksime lähtuma erinevate liikmesriikide vajadustest. peale selle peaksime vältima seda, et see investeeringute nõustamiskeskus, see uus äh, meede, mis on loodud, täpselt äh, samamoodi nagu ka nüüd aprillikuus tuleb uus meede, tõukefondide toetusprogramm, et nende töö omavahel ei kattuks. ja investeeringute puhul tuleb meil tõesti keskenduda tulemustele siis äh, ka tulemustegurid on tähtsad selleks, et ühtekuuluvuspoliitika mõju hinnata ja panustada siis tõesti tõhusale ja mõjusale kuulutamisele. nii et sellised on proua Spiraki mõtted. ning mul oli ka siis küsimus komisjonile. aitäh. aitäh, härra Kosoliina, palun è molto condivisibile. aitäh, toetan täielikult seda raportit. ma ei hakka üldist juttu rääkima, aga tahaksin mainida kolme asja, mida oleks vaja süviti vaadelda. esiteks kohalikud omavalitsused. sest et eh, me näeme, et eh, just nende käes on väga oluline kogemus äh, meil on olemas kogemusi liikmesriikides, regioonides, aga meil on vaja suunata tehnilist abi ka kohalikele omavalitsustele. teiseks, kuidas selline tehniline abi, mida me oleme ka pakkunud, muudab äh, halduskorda ja kuidas sellega kaasneb uus kultuur avalike asjade juhtimises, eriti sellistes piirkondades, kus äh, kasutatakse ühenduse fonde. selline tehniline abistamine on alati ajutine nii, ja me peaksime vaatama, kas äh, sellega on kaasnenud ka sisulisi kvaliteetseid muudatusi haldusstruktuurides. ning kolmandaks tahaksin sellest rääkida, sellepärast et see on meie meelest uus asi, kuueteistkümnes punkt, millega tasuks rohkem tööd teha. me räägime tehnilisest äh, abist, mis on üha enam äh, suunatud äh, projektide kvaliteedile. ma arvan, me peaksime sellega rohkem toetama, sellepärast et tihtilugu selline abi on mõeldud institutsioonidele, aga mitte niivõrd neile, kes peavad hakkama lõpuks kasutama neid vahendeid. tegemist on ettevõtetega, ülikoolidega. võib-olla ka teistega, nii et me peaksime võib-olla selle kohta paar sõna rohkem ütlema. aitäh! Thank you, thank you very much, Dene. aitäh! järgmiseks variraportööriks olen mina ise, nii et annan ka lühikese panuse arutellu. kõigepealt suur tänu proua Tomatšitšile selle raporti koostamise eest, tegemist on esimese raportiga, mis tegeleb siis tehnilise abi andmisega ühtekuuluvuspoliitika raames mul on väga hea meel selle üle, mida raportöör siin ütles, ta on arvestanud ka sellega, et tehniline abi on tõesti erinevaid valdkondi puudutav küsimus ja mis puudutab kulutusi, siis tõesti väga raske on üksikasjalikult hinnata tehnilise abi lisaväärtust. lõpetuseks tahaks, lisaks tahaksin välja tuua veel järgmist. komisjon peaks tehnilise abi puhul ka hoolitsema selle eest, et seda hallataks keskselt ja jagatult, sest me räägime ka sellest, et tehniline ab-, tehnilise abi kontrolli viiakse läbi liikmesriigi tasandil, mitte komisjoni tasandil. peale selle tuleb vaadata ka selle tuleb vaadata ka seda, kuidas rakendatakse komisjoni viimasel ajal välja töötatud meetmed nagu äh, erinevad meetmed Euroopa Liidu fondide lahend-, fondide rahade kasutamise kohta. haldamine peaks olema koordineeritud, tuleks vaadata seda, Äh, kuidas finantsvahendeid oleks võimalik äh, ühendada erinevate teiste fondivahenditega ning erinevate finantsvahendite ja ühenduse programmidega. peale selle on väga tähtis ka äh, investeerimis- ja nõuandmiskeskuse tööd ja tõukefondide abi Äh, programmide tööd koordineerida omavahel rohkem, peale selle tehnilise abi puhul tuleb vaadata ka kasusaajaid, tuleb arvestada ka näiteks äh, linnavalitsuste tegevust äh, ning väga tähtis, et meil oleks territoriaalselt terviklikud investeeringud, siis linnade tegevuskava puhul on väga tähtis hoolitseda ka selle eest, et tehnilise abiga toetatakse ka äh, linnade võimekuse suurendamist tõukefondide toetusprogrammi pikendamine pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on midagi, millega tuleks tegeleda, tõesti väga tähtis on see, et äh, tõukefondide töö oleks kooskõlas ka riigipõhiste soovitustega. tehnilise abi andmise puhul oleks väga tähtis ka see, et ühtekuuluvuspoliitika oleks paremini nähtas ja et suurendatakse komi-, kodanike teadlikkust selle üle, mida on nende programmidega saavutatud ja tehnilise abi andmine ühtekuuluvuspoliitika puhul on väga tähtis just selleks, et tuua ühtekuuluvuspoliitikat paremini välja. ja aitäh veel kord, proua Tomašitš ning äh, mul on väga hea meel teha ka muudatusettepanekuid sellele raportile hästi, järgmine variraportöör, rohkem kedagi kohal ei ole, proua Demata, palun aitäh. aitäh ka kolleeg Tomašitsile. Äh, tegemist on äh, väga olulise teemaga ja tihtilugu leiab äh, kajastamist meie arvamustes ja raportites. oluline on see, et me peaksime võimalikult hästi aitama huvitatud osapooli mm, komisjoni poolt rahastatavates projektides, programmides osalemisel oluline ettevalmistus, äh, haldushindamine, vaatlus, audit ja kontroll. Tomasic tõi välja mõned väga olulised aspektid ja ka tegi konkreetseid ettepanekuid. näiteks kohalikel omavalitsustel on väga keerukas leida kvalifitseeritud isikuid, eh, kes eh, suudaksid seda tööd teha, nemad tihtilugu eelistavad hästi tasustatud tööd erasektoris see vähendab jällegi avalike võimude võimalust, suutlikkust neid fonde õigesti juhtida. tihtilugu me näeme, et kasutatakse eraettevõtteid, mis tegelevad äh, nõustamise teenustega ning äh, seega äh, kulutame nappe vahendeid, mida, mis meil on. me näeme, et Itaalias on tekkinud eh, probleeme just nimelt sellise nõustamise probleemiga kaks tuhat kolmteist nelikümmend kaks, nelikümmend neli miljonit eurot läks ainuüksi struktuurifondide eh, tehnilise nõustamise peale. mulle tundub, et eh, see läheb liiga kaugele, sellepärast et neid vahendeid me saaksime hoopis paremini ära kasutada. võiksime samuti kas koolitada siis, see puudutab eelkõige regioone ja liikmesriike, neid vahendeid võiksime kasutada selleks, et siis leida kvalifitseeritud töötajaid ka äh, riigiametitesse. igal juhul me peaksime paremini ära kasutama neid vahendeid selleks, et äh, aidata kaasa äh, ühtekuuluvuspoliitika ellurakenduse ning struktuurifondide kasutamise. ma nõustun ka sellega, et me peaksime tähelepanu juhtima Euroopa juht-, käitumiskoodeksile. võttes arvesse, et me peame abistama äh, äh, partnereid, parandama nende suutlikkust äh, ja seeläbi saame parandada nende osalusprogrammides. kokkuvõtteks on hädavajalik läbi viia analüüs kus me käsitleksime tehnilise abi osatähtsusprogrammide läbiviimisel. see hinnang eh, peaks vaatama, kus on saavutatud kõige paremaid tulemusi ja kus on eh, suudetud eh, ja kuidas oleks kontrolli ja hindamise läbi võimalik välja töötada juhiseid ka teistele, aitäh! aitäh, härra Nilsson, soovisite sõna saada? teen väga lühidalt. see arvamus liigub igati õiges suunas. juba mitmeid aastaid ma tunnen tõsist viha, äh, nähes, kuivõrd halvasti tehnilisele abi, tehnilise abi vahendeid kasutatakse. ja tõsi see on, et ka meie vastutame siseriiklikul tasandil selle eest ma arvan, et on väga tähtis rõhutada just seda, et see tehniline abi peab toetama projekte ja mõistlikul moel. ma tooksin siinkohal ühe näite. kui üritatakse luua äh, regionaalset platvormi väikeettevõtetele selleks, et nad saaksid paremini koostööd teha, et nad saaksid paremini suuri projekte koos hallata ja kui taotletakse tehnilist abi, siis nad näevad, et tehnilist abi enam ei ole, sellepärast et see tehniline abi on kesktasemel juba riiklikele äh, asutustele välja jagatud ja ma arvan, et äh, riikliku tasandi asutused ei saa üksi seda raha ära kasutada, nii et äh, see liigub igati õiges suunas, aga seda on võimalik veelgi parandada. aitäh, kas on veel kommentaare Regionaalarengu Komisjoni liikmetelt, ei ole, siis annan sõna komisjoni esindajale, palun, kes teist soovib sõna saada? aitäh, proua esimees, et kutsusite siia ma olen konkurentsi administratiivse võimekuse suurendamise direktoraadi juht regionaalarengu peadirektoraadis komisjonis ja tõesti väga tähtis on rääkida sellest, kuidas tehnilise abi kasutamist parandada tulevikus. kui vaadata praegust programmiperioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis tuleb väga selgelt välja see, et me oleme üritanud liikmesriike üles kutsuda tehnilist abi paremini ja eesmärgipärasemalt kasutama võrreldes eelnevate programmiperioodidega, kus tõesti tehnilist abi peeti lihtsalt äh, paušaalsummaks, mida lihtsalt programmidele eraldati ja komisjoni väga ei huvitanud, kuidas neid vahendeid kasutati. nii et me oleme nüüd liikmesriikidele öelnud ja ka haldavatele asutustele öelnud, et nad peavad eesmärgipärasemalt kasutama neid, vahetama ja arvestama pudelikaeladega, mis tulid välja eelmisest programmiperioodist peale selle tuli välja ka see, et suurem osa tehnilisest abist läheb inimressursside äh, ja siis, kui suuri samme eraldatakse näiteks selleks, et maksta lisapalka või preemiaid, siis me oleme ka öelnud liikmesriikidele, et nad peavad inimressursside tegevuskava välja töötama selleks, et raha kasutataks tõesti õigesti ja et see ei jääks mitte ainult kesktasandile, vaid äh, ka vahendavatele tasanditele, mis seda programmi siis läbi viivad peale selle me oleme liikmesriikidele öelnud, et tehnilist abi tuleks kasutada ka selleks, et hinnata äh, neid tingimusi, mis eelnevalt paika pani, aga mida ei täidetud ning äh, me oleme kaasanud kõikidesse operatiivsetesse programmidesse ka selle, et tuleb äh, tehnilist abi kasutada ka pettusevastaseks võitluseks, see on täiesti uus nüanss. kas me oleme saavutanud kõik, mida tahtsime saavutada? kohe kindlasti mitte ja tõesti me ei saa ka kinnitada, et tehnilist abi on alati kõige tõhusamalt kasutatud. nii et me tahame analüüse läbi viia selleks, et parandada olukorda pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat me arvame, et väga tähtis oleks vaadata ka seda, kuidas teatud osa tehnilist abi oleks võimalik eh, eelnevalt eh, või varem välja maksta, eh, kohe programmi alguses või veel enne programmi käimalükkamist, selleks et administratiivset võimekust suurendada enne, kui programmid on välja valitud ja neid rakendama hakatakse. peale selle tuleb pöörata veel tähelepanu ka sellele, et me vaataksime ka täpselt, kuidas need programmid edasi arenevad. ei ole tähtis siin ainult revolutsioonile panustada ja selle peale, et kõik pööratakse pea peale ja meil on siin tõesti väga suurepäraseid näiteid selle kohta, kuidas tehnilist abi on mõjusamalt ja tõhusamalt kasutatud ja me peaksime just äh, neid jõupingutusi jätkama ka tulevikus. me peale selle leiame ka, et tulevikus on väga tähtis kogemuste jagamine mitte ainult liikmesriikide äh, siseselt, vaid ka liikmesriikide vaheselt ja sellepärast tehnilist abi võiks kasutada tulevikus ka just kogemuste vahetuseks selle selleks, et me saaksime teada, millised olnud teiste liikmesriikide parimad kogemused. me toetame ka seda, et tugevamalt äh, integreeritakse tehnilist abi ka erinevate fondide vahel, ehk et meil oleks ühesugused reeglid, et me koordineeriksime tegevust äh, erinevate tõukeinvesteerimisfondide vahendite vahel, peale selle ka hilisemad mõjuhinnangud selle kohta, kuidas tehnilist abi kasutati nii kesktasandil kui ka siis jagatud äh, haldamise tasandil, oleks väga tähtis ja me saaksime siis mõelda selle peale, kuidas siis äh, jagada paremaid kogemusi ka tõhuse kasutuse osas. siis räägiti siin väga palju ka kasusaajatest ja nendega arvestamisest. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas administratiivset võimekust ka kasusaajate puhul parandada ja tehniline abi on siin jällegi suurepäraseks rahastamisallikaks niikaua, kui on keskendutud just nendele kasusaajatele, kes äh, siis kõige rohkem saavad kasu ka tõukefondidest, aga tegelikult on see tähtis ka piirkondlike ja kohalike omavalitsuste jaoks. Te mainisite siin ka seda või tegelikult otseselt küsiti meie käest äh, seda, et raha on kulutamata kesktasandil äh,, tehnilise abiraha siis äh,. esiteks vähemalt äh, regionaalarengu peadirektoraadis me oleme välja töötanud strateegia tehnilise abiraha kasutamiseks. siin on kaheksa või üheksa prioriteeti paika pandud, nii et me üritame nüüd rohkem keskenduda just tõesti kesktasandil keskmistele, kesksetele valdkondadele, oleme välja toonud finantsvahendeid, linnade, piirkondade arengu, administratiivse võimekuse suurendamise. nii et me tõesti tahame siin koordineerida rohkem tehnilist abi ning peale selle, mida me oleme veel üritanud teha, on see, et me kasutame tehnilist abi kesktasandil äh, tõhusamalt selle kaudu, et meil on süstemaatiline lähenemine, mitte ad hoc lähenemine. me mõtleme siin Jesperi programmi peale, töötame välja nii-öelda kompasse, äh, gruppidevahelist tööd, nii et me tõesti üritame leida süstemaatilisi lahendusi, mis teeniksid kõiki liikmesriike ja meil oleks siis võimalik ka rohkem vahendeid ära kasutada nende projektide jaoks sada nelikümmend kaks koma üheksa miljonit eurot, mis äh, siis äh, eraldati tõukefondide abiprogrammi jaoks, aga ma ei usu, et see on kaotus ühtekuuluvuspoliitika jaoks, sellepärast et väga palju seda, mida tehakse tõukefondide abiprogrammide kaudu tegelikult teenivad ilmselgelt ka tõukefondide vahendite rakendamist. kui vaadata siin avalikke hangeid, riigi abi, eh, avaliku sektori reformimist, siis tegelikult see, kas otseselt või kaudselt tegelikult teenib ka tõukefondide abiprogrammide vahendite tõhusat kasutamist